Lõuna-Aafrikast on saanud eh, multikultuurne demokraatia, me tervitame teda. suur tänu, lugupeetud kolleegid ja nüüd me siis läheme hääletuse juurde. esimene hääletus eh, puudut-, on siis eh, Eh, härra Albertini raport puudutab eh, ühinemiseelset abi ja selle rahastamisvahendit. nüüd me hääletame, tegemist on nimelise hääletusega. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja eh, tulemus on selge, viissada seitsekümmend kaheksa poolt, kakskümmend kaks vastu. Eh, õnnet-, me õnnitleme teid, härra Albertini. järgmine jälle lihtsustatud menetlus, härra Mastalka raport, see puudutab laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelist sissenõudmist. paneme hääletusele jälle selline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes jälle see on vastu võetud väga suure häälteenamusega. järgmine eh, on hääletuse proua Kõntsi raporti eh, osas, see puudutab ühenduse tööhõive sotsiaalse eh, solidaarsuse programmi progressi. kõigepealt annan sõna proua Kõntsile. egyrészt